istung on äh, homme, äh, kaheksateistkümnendal aprillil kaheksa kolmkümmend, päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi kodulehel, äh, istung on